näitama meie kodanikele, et meie väärtused on meie õigusaktide äh, alustaladeks ja need alustalad jäävad püsima. aitäh! suur aitäh! nüüd konservatiivide nimel on sõna härra Kirkhoopil üheks minutiks. lugupeetud